alates kella üheksast kolmeteistkümnele ja viieteistkümnest seitsmeteistkümneni. päevakord on avaldatud, see on olemas ka internetis, tänane istung on lõppenud, aitäh!